ja mitte äh, töötaja tööle võtnud ettevõtte tegevuskohta. suur tänu. suur tänu, proua volinik, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist ja läheme edasi äh, Karmen Fraga Estevesi raporti juurde ja sõna saab ma vabandan härra Maato saab sõna. suur tänu, härra president ma võtan sõna nüüd proua Fraga nimel eh, ning eh, kalanduskomisjon otsustas töötada välja raporti, mis käsitleb kalandusstrateegiat Vaikse ookeani piirkonnas. Eh, siin on tegemist väga paljude erinevate aspektidega, mida tuleb arvestada lisaks kalanduspoliitikale ning kogu see tegevus peab olema koordineeritud ja kombineeritud, me peame arvestama multipli-, multiplikaatorefektiga eh, ning eh, Vaikse ookeani eh, riikide ja Euroopa Liidu kaubanduspoliitika mõjuga. me, meil on mitmeid lepinguid näiteks Uus-Guineaga ning teiste riikidega läbirääkimised on käimas. kaasatud on ka arengupoliitika. Euroopa Liit on Austraalia järel teine doonorriik, kuid raha kas-, mida kasutatakse rahanduse arendamiseks, on väga suur, kuid me peame mõtlema ka sellele, missugused on need Vaikse ookeani ressursid, mis on meil kasutamata ning ähm, samas on meil tegemist ka kaitsealuste liikidega, näiteks tuunikalaga ning need on Äh, olulised äh, toorained mitmete tööstusharude jaoks ning seetõttu on äh, komisjon pööranud sellele teemale väga palju tähelepanu ning näiteks Fidži, aga ka teiste riikidega on meil läbi rääkimised lepingute üle juba toimunud, tegemist on suhteliselt konkreetsete piiridega alaga, kuid erilist tähelepanu väärib siin tuunikala. siin on lepingud väljatöötamisel Mikroneesia ning teiste riikidega ei ole meil siiski olnud läbirääkimised väga edukad ning juurdepääs majandustsoonidele meil praegu veel puudub, samuti Tobagoga ei ole meil edu olnud. me on siin äh, tegemist rahvusvaheliste vetega, piirnevate vetega äh, ning äh, see on oluline, kuna need piirkonnad on Ladina-Ameerika kalatöötlemistehastele väga lähedal. oluline on pöörata nendele riikidele piisavalt tähelepanu, siin on tegemist tood-, oluliste toodetega, mille puhul me soovime kasutada ka äh, tolli äh, soodustuste äh, skeeme ning me soovime pöörata tähelepanu nii hästi külmutatud kalale kui ka värskele kalale. lühiajalises perspektiivis võib öelda, et meil on positiivsed samme astutud ning me toetame koostööd kalavarude säilitamisel. oluline on aga ka see, et meil oleks nii piisavalt vahendeid, kui me, et me pööraksime tähelepanu nii pikaajalisele perspektiivile kui ka lähematele eesmärkidele eh, ning kaitseksime Euroopa Liidu huve eh, kõnealuses piirkonnas, me peame tagama Euroopa Liidu kalalaevastikule juurdepääsu eh, kalanduspiirkondadele ning arvestama ka kaasatud riikide huvidega me soovime tagada läbipaistvuse ning selleks äh, on meil vaja äh, täpsemaid regulatsioone ka päritoluriikide äh, määratlemise kohta. oluline on tagada läbipaistvus ning tagada edukas rakendamine. läbirääkimistel on meil vaja toet-, väärtustele pöörata suuremat tähelepanu ning eraldada rohkem raha konkreetselt äh, kalandussektori arendamiseks. Äh, tuleb arvestada sellega, et kalandus on selles piirkonnas väga suure tähtsusega äh, ning soovime keskenduda ka mitmepoolsele koostööle alla kirjutanud riikidega, me soovime arendada majanduslikku koostööd ning tagada Euroopa Liidu kalalaevadele juurdepääsu sellele piirkonnale, aitäh! suur tänu ja nüüd ma annan sõna volinikule proua Tamanakile. suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri ja kalanduskomisjoni selle olulise raporti eest tõepoolest Vaikse mere, Vaikse ookeani regioon on eh, väga huvipakkuv eh, Euroopa Liidule, sest et kuuskümmend protsenti kalapüügist tuleb selles, eh, sellest piirkonnast, eriti tuunikala, see on väga oluline kala meie jaoks. ma tuletaksin meelde meie põhiprioriteedid, mida me teeme Vaikse ookeani piirkonnas me võitleme ETR eh, eh, e püügi vastu, me püüame parandada järelevalvet, et nendes riikides toimuks eh, hea püügitava rakendamine. mis puudutab kalanduspoliitikat, siis komisjon töötab selle nimel, et kalandus oleks säästlik ja läbipaistev. me edendame ka äh, Eh, mm, eh, ehm, säästlikku kalandust eh, regionaalsel baasil. meil on väga hea meel, et parlament on oma dokumendis arvestanud samu põhimõtteid. Euroopa Liit on turunduskoht ning eh, see tähendab seda, et me oleme aktiivsed investorid eh, Vaikse ookeani lääne ja keskosas, kuid nii nagu raportis ka on välja toodud, me püüame tugevdada Euroopa Liidu kohalolekut selles regioonis ning eh, seepärast me toetame, et Cotonou eh, lepingut on samuti võetud arvesse kalanduspartnerluslepingutes. Eh, oluline on ka Nauru leping ja laevadele eraldatud püügipäevad. Need on nimetatud ka selles raportis. Eh, kogu tegevus peab olema täiesti läbipaistev, et tõepoolest lepingutega oleks võimalik täita neid eesmärke, mis on seatud e suur osa kalapüügist e, toimub e, riikide e, majandustsoonis ja on vaja arvestada sellega ning ka üldiste eesmärkidega, mis kalandusele on seatud. nii nagu teie raportis on välja toodud vaja on ehm, kompleksset lähenemist, e, et kõik poliitikad saaks ellu viidud. E, komisjon on nõus, et me peame tegutsema sidusalt selleks, et e, arendada kalandust, keskkonda ning et saavutada säästva kalanduse eesmärgid. ma ütlen lõpetuseks veel kord, et ma tervitan öö, seda väga head raportit. aitäh proua Damanakile. see arutelu on nüüd lõppenud ja hääletamine toimub homme keskpäeval. ja päevakorras on nüüd härra Salavrakose raport, mis puudutab püügipiiranguid ja territoriaalvett Vahemeres